Señores, señores diputados, voy a declarar abierta la sesión. austatud eh, parlamendiliikmed, avan koosoleku. sekretäriaat andis mulle teada, et eh, selle komisjoni koosolek eh, kantakse otse internetis üle. igal juhul on see suurepärane koosoleku eesmärgiks on valida esimees ja aseesimehed. lähtuvalt äh, kodukorra artiklist sada üheksakümmend üks. kas on kandidaate? kas on kandidaate? palun. mikrofoniga palun. senise äh, liberaalide fraktsiooni koordinaatorina majandus- ja rahanduskomisjonis pakun välja Briti kolleegi Sharon Bowlesi kandidatuuri meie komisjoni esinaiseks ja ma loodan, et ta on valmis kandideerima. suur tänu, härra Klints. kas on veel kandidaate? niisiis, meil on ainult üks äh, kandidaat, proua Sharon Bowles, kes soovib sõna ja ma annan talle sõna. tänan, esimees. ma tahtsin võtta sõna enne, kui ma asun esinaise toolile. mul on hea meel, et äh, ALDE fraktsioon pakkus välja minu kandidatuuri. ma võtan esinaise tööd väga tõsiselt äh, ja vastutan kõikide Euroopa kodanike äh, ees. pidades äh, silmas läbipaistvust, siis ja dialoogi Euroopa Keskpangaga ütlen välja oma seisukoha seoses euroga. me oleme alati olnud selle poolt, et Ühendkuningriik liik-, katkuduks Eurotsooniga ja seda teavad paljud mu kolleegid, kes olid siin eelmise koosseisu ajal, see on ähm, avalik teave, aga ma kinnitan selle veel kord üle. ja minu positsioon ühtib ka Ühendkuningriigi liberaalide fraktsiooniga. ma olen ähm, ALDE fraktsiooni liige, mul on nendepoolne toetus, usaldus ja ma toetan regulatiivset ja kontrollisüsteemi äh, reformi. kui te valite mu esinaiseks, siis ma tegutsen õiglaselt, äh, kaasavalt nii äh, juhatuses kui ka koordinaatoritega ja seda ootaksin mina kõikidelt esimeestelt mis äh, puudutab äh, majandus, rahandusküsimusi, siis ma olen teadlik, äh, kuivõrd oluline on see valdkond liikmesriikidele, kes on juba Eurotsooni liikmed ja kes plaanivad sellega liituda hoy es un día de magníficas noticias tenemos una magnífica candidata y ha hecho una magnífica meil on äh, suurepärane kandidaat, kes äh, esines ka omapoolse sõnavõtuga ja kui teisi silmapaistvaid kandidaate ei ole, siis ähm, aplausiga valime Sharon Bowlesi esinaiseks. Please will you take the, the chair please? ja palun tulge siia esinaise toolile Right. Okay, thank, thank, thank you everybody um.... tänud kõigile. vaatan siin äh, läbi instruktsioonid, mis on mulle antud. asume nüüd aseesimeeste valimise juurde. palun andke teada esimese aseesimehe kandidaadist. palun, härra Koses tänan, proua esinaine. kõigepealt soovin teid õnnitleda ja mul oli hea meel kuulda ka teiepoolset äh, sissejuhatavat sõnavõttu. ma olen äh, olnud ka koordinaator siin komisjonis ja ma pakun välja kolleeg Margaio kandidaadi, kes äh, on olnud samal toolil, kus teie varem suur tänu, kas on veel kandidaate? ei ole. seega kiidame ühehäälselt kandidatuuri heaks. Ah, kolleeg, palun, teie kord on teha lühike jalutuskäik siia Um, right. Uh, now, uh, do I have any uh, nominations? kas uh, on kandidaate teise aseesimehe kohale? Uh, Skinner? proua Pauls, esinaine. õnnesoovid meie poolt. võtame väga tõsiselt uh, seda, mida te ütlesite, teiepoolseid äh, lubadusi loodame, et saavutame edu siin äh, komisjonis oma koostöös. pakun välja Arlene McCarthy kandidatuuri, kes on olnud siin ka esinejana, ta on väga kogenud äh, meie valdkonnas ja ta seob meie praeguse töö äh, varasema tehtud tööga. Um, tänan. teisi kandidaate ei ole nii et ühehäälselt kiidame heaks Arlene McCarthy kui teise aseesinaise. Right, whilst Arlene um, takes the short walk. Arlene ka jalutab siia kohale ja mina vaatan nüüd saalis ringi, et äh, kes pakub äh, välja kolmanda aseesimehe kandidaati. Rakooses? tänan, proua esinaine. pakun äh, kolmanda aseesimehena välja äh, kolleeg Stoložani uh,. I... suur tänu. rohkem kandidaate ei ole. niisiis, härra Surjan on heaks kiidetud ühehäälselt And now is your turn for the short walk uh.... ja palun, kolleeg, tulge siia. kas keegi soovib seal sõna? suur tänu, proua esinaine. ma ei tea, kas siin on tegemist äh, tõlkeveaga, aga siin ei ole tegemist mit-, siin on tegemist ju valimistega, mitte ametisse nimetamistega Tonti süsteemist lähtuvalt on tegemist valimisega, mitte ametisse nimetamisega. Then... ma usun, et äh, meil on, et meil on äh, kandidaadi nimetamised. võib-olla siin on tegemist ka tõesti jah, kirjaliku tõlke probleemiga nii et äh, kas keegi pakuks välja nüüd neljanda aseesimehe kandidaadi, härra Skinner, palun. jällegi pakun välja Eduard Šlakuna kandidatuuri, kes on äh, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esindaja, ta on äh, väga kvalifitseeritud isik, ta on äh, on olnud äh, Maltal tegev äh, majandus- ja rahandusvaldkonnas ja ta kindlasti annab äh, oma suurepärase panuse ka meie komisjoni töösse, nii et soovitan teda. tänan, kas on veel kandidaate? ei ole? niisiis valime härra Sikluna ühehäälselt Right. Um, uh, some... niisiis ja nüüd mõned esinese teadaanded järgmise koosoleku toimumise kuusepäev on kolmapäev teine äh, september kella kaheteistkümnest Äh, ja järgmine osa algab kella kolmest ja käesolevaga lõpetan koosoleku. We didn't say that.